Allow me to declare the ja käesolevaga kuulutaksin siis koosoleku avatuks. minu nimi on Paul Schmidt. ma olin kultuurikomisjoni eelmise koosseisu esimene aseesimees. tahaksin meenutada liikmetele, et seda koosolekut kantakse veebi kaudu üle ja eesmärgiks on siis kultuuri- ja hariduskomisjoni juhatuse ametisse nimetamine, valides äh, esimehe ja neli aseesimeest vastavalt ähm, kodukorra reeglitele artiklile kaks lõige üks. ja päevakorra järjekord on siis niisugune, et kõigepealt valime esimehe ja siis järjest kõik neli aseesimeest. nüüd läheme päevakorra teise punkti juurde, esimehe valimine. kõigepealt tahaksin kindlaks teha, et meil on olemas vajalik kvoorum, et kohal on veerand liikmetest. kuna ma ei tunne kõiki teist, siis äh, palun tõstke käsi need, kes on täisliikmed või äh, asendusliikmed komisjonis. tõstke palun käed. hästi, kvoorum on olemas. nüüd küsiksin fraktsioonidelt, kas nad soovivad üles seada kandidaate ja keda täpselt jah, palun, öelge palun, mis on teie enda nimi. minu nimi on Marko Skudria. mina sooviksin esimehe kandidaadiks esitada proua Paki, palun. Is there any other nom-? kas on teisi kandidaate? If it is not the case. kui ei ole, siis on meil kõigest üks kandidaat ja ma arvan, et me võime proua Paki kandidatuuri heaks kiita ja kinnitada ametisse. proua Pakk, äh, tahan teid kõigepealt südamlikult õnnitleda ja palun tulla siia üles poodiumile minu kohale. suur tänu, kallid kolleegid. ma olen väga tänulik kõikidele kolleegidele. muide, see saal ei ole kunagi nii täis, kui on tegemist kultuurikomisjoni tavalise koosolekuga. mul on väga hea meel, et te näitasite üles oma usaldust minu vastu. ma olen selles, selle komisjoni liige olnud juba kakskümmend aastat ja seitseteist aastat nendest olin Rahvapartei koordinaatoriks selles komisjonis. nii et äh, sellepärast on minu jaoks natukene raske nüüd koordinaatori äh, saapad nurka visata ja hakata mõtlema komisjoni esimehena. ja sest ma pean ju nüüd olema erapooletu, aga ma üritan seda siiski teha, sellepärast et kultuurikomisjonis tegeleme me tõsiste asjadega ja oleme siiamaani üksteisega ka mõistlikult läbi saanud. nii, nüüd päevakorrapunkt number kaks. või on see päevakorrapunkt number C, milleks on esimese milleks on esimese asepres-, aseesimehe valimine. kvoorum on olemas, see vaadati ennem juba üle. ja meil on üks kandidaat ja ma paluks, et see kandidaadi nimi nüüd ka kõva häälega välja öeldaks. palun, jah, teil on sõna. Madame la présidente, je vous félicite. proua esimees, mina sooviksin teid kõigepealt õnnitleda komisjoni esimeheks valimise puhul ja roheliste nimel sooviksin ma Helga Trüppeli kandidatuuri üles etsitada kultuurikomisjoni esimeseks aseesimeheks. Helga viimase viie aasta jooksul selles komisjonis juba näitas, kui palju on ta valmis võitlema rahvusvahelise Euroopa eest ja kodanike lähedase Euroopa eest. ta tegeles põhiliselt audivisuaalsete meediatega ja eelarve küsimustega. tal ei ole kahjuks võimalik täna siin olla, sest tal on teised kohustused, kuid ta sooviks seda tööd jätkata ja ma arvan, et ta oleks suurepärane aseesimees. suur tänu! tahaksin sellele ettepanekule midagi lisada. mina lubasin Helga Trüüpelile, et äh, ma selgitan, miks teda täna ei ole siin kohal. tema tütar oli koos äh, tema tütar koos äh, tema abikaasaga oli Kreeka saarel, kus nad jäid haigeks ja nüüd nad olid sunnitud sõitma haiglasse, sellepärast Helga Trüppel ei saa täna siin kohal olla, aga nagu öeldud, Helga Trüppel viimastel aastatel tegi meiega suurepärast koostööd ja mul oleks väga hea meel, kui te saaksite tema kandidatuuri poolt hääletada. kas on teisi kandidaate? ei ole, siis kiidame Helga Trüppeli kandidatuuri heaks. suur tänu. ja nüüd teise aseesimehe valimine. kvoorum on ikka meil olemas, ikka veel. nii, ja kes esitab kelle kandidatuuri? Hanno Takula, palun. kiitoksia no.. aitäh, Doris. ja palju õnne, ma kasutan oma emakeelt ja tahaksin sellele ametikohale pakkuda välja Soome esindajat Timo Soiniat või Timo Soinit. me oleme temaga teinud koostööd Soome parlamendis, välisasjade komisjonis ja kultuurivallas ja mul on väga head kogemused eh, just Timo eh, koostöövõime kohta inim-, sellise inimese kohta, kes eh, aitab edendada koostööd, nii et tema pakuksime siis välja teiseks aseesimeheks. suur tänu esitati Soome kolleegi kandidatuur, kas on teisi kandidaate? ei ole või siiski? Maria, palun. jah, suur tänu, proua esimees. mina tahtsin ühte asja paluda. kas me võiksime hääletada, kas me võiksime kandidaatide üle hääletada? Maria, bitte dem Namen der Maria palub äh, sotsiaaldemokraatide ja demokraatide nimel, et me hääletaksime salajaselt. või soovite, et me käega annaksime märku? aa, olgu, jah, palun. kas keegi soovib salajast hääletust? ei. siis küsin, kes on kolleegi Soini kandidatuuri poolt? aga ei tohi ju ma arvasin, ma arvasin, et keegi ei märka, aga olgu. Maria. Maria, sa kinkisid meile praegusel hetkel salajase hääletuse, nii et sekretäriaadi liikmed, palun jagage laiali hääletussedelid. ja ma nimetan kaks häältelugejat. kas ma peaksin lihtsalt suvaliselt seda tegema? Sassoli sich vorstellen lassen. kui me juba hääletame salajaselt, siis ma paluksin, et kolleeg Soini ennast ka tutvustaks. You... härra Soini, kas te võiksite ennast tutvustada lühidalt? kõnelejal ei ole mikrofoni. austatud proua esimees, head kolleegid, ma olen uus Europarlamendi liige olen oma partei esimees olnud Soomes kaksteist aastat ja kaks ametiaega parlamendis ja nii nagu ähm, kolleeg Takula ütles, siis ma olin äh, Euroopa küsimuste komisjoni liige, samuti ähm, kooli, äh, elukoha kooli hoolekogu liige, olen haridusvaldkonnas samuti osalenud eh, kahe lapse isa, mitmeid aastaid eh, tegutsenud noorsooühendustes, kultuuriühendustes, eh, mänginud aastaid jalgpalli ja olnud ka harrastusnäitleja. ja mul on väga pikk poliitiline kogemus, minu seisukohad on väga tugevad ja julged, aga on sellised, peavad need olema kõigil, kes tahab mõju, kes tahavad mõju äh, avaldada ja ma austan demokraatiat ja ma tahaksin just, et ähm, sellel ametikohal oleks väikese rahva ja väikese piirkonna esindaja, sest mitmekesisus tähendabki seda, et ka väiksemaid arvesse võetakse, aitäh! suur tänu! nii ma tõmbasin siit, loosisin välja kaks nime, Vadim Tutuk Korneliu, kas ta on kohal? jah. ei, siiski mitte. Emma McLaughlin, jah, teie olete kohal. siis võtan veel ühe. Emil Stojanov, teda ma nägin. härra Stojanov ja proua McLaughlin, teie olete meie häältelugejad. palun tulge ja aidake meil hääli lugeda. hääled, mis me siis kokku loeme? nii, üks kandidaat, härra Soini on meil. Te kasutate hääletussedelit ja teete sinna ristikese, kas ja või ei taha või kirjutada sinna mingi muu nime. kui te annate ära tühja paberilehe, siis te jääte erapooletuks ja alustame hääletust. So. Du willst? Madame Moran. proua Moran. suur tänu, proua esimees Teid õnnitleti juba, ka mina soovin seda teha ja palun kontrollida, nii nagu ka teistes komisjonides, et asutaval koosolekul oleks ähm, hääletusõigus ka asendusliikmetel. ei, ei, kallis proua Moorin ainult koordinaatorite valimisel on hääleõigus nii täisliikmetel kui ka asendusliikmetel. kui me hääletame aga asutaval koosolekul, siis saavad hääletada ainult täisliikmed või kui täisliige ei saa kohal olla, siis teda asendav liige. kas saame jätkata? Alan Maci Cristiano. palun hääletage palun Sind alle im Besitze eines Stimmzettels? kas kõik on kätte saanud oma hääletussedeli, need, kes tohivad valida muidugi? J'ai déjà fait. Dann darf ich die siis avan hääletuse ja hakkan lihtsalt tähestiku järjekorras teie nimesid lugema. Maci Cristiano Alam. Maria Padja Kutšet. Please come here. Alam, then Badia. Malika Benarab Atou. Lothar Biski. Piotr Boris. Jean-Marie Cavada. Silvia Costa. Santiago Fisas Aixela. Mary Honeyball. Sorin Katalin Ivan. Petra Kammerevert.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 Pisula Pagliadelli. Marie-Thérèse Sanchez-Schmidt. Marietje Schake. Und Paul Schmidt. I don't know. Marco Scurria, Joanna Senissin. I apologize if it was. Timo Soini, Hannu Takula. Stojanov kommt später. Laszlo Tökes.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 Rõõm teid näha. Vergia. Sabine Verheyen. Milan Sver. Emil Stojanov. Wir haben schon, ja. und Doris Pack. Yeah, Pack. I did it. Hat jeder Gelegenheit gehabt, seine Stimme abzugeben? kas kõigil on olnud võimalus hääletada? seega on hääletus lõppenud. ma katkestan meie koosoleku häälte lugemiseks no.. We can restart our meet-. me saame jätkata oma koosolekuga ja minu kätte on jõudnud ka tulemused. kui teid huvitavad tulemused, siis äkki te kuulaksite mind, Hannu? kolmkümmend üks liiget hääletasid, kakskümmend kolm neist ah, kakskümmend kolm häält on kehtivad, mis tähendab seda, et äh, kaheksa hääletussedelit olid kehtetud ja neid ei arvestata. Äh, kaksteist häält on enamus, mis on vaja ja härra Soini sai neliteist. ja üheksa oli vastu, nii et härra Soini, te olete valitud asepresident, aseesimeheks. He has absolute majority. ta on saanud, meie kandidaat on saanud absoluutse häälteenamuse, kõik on selge, palun tulge siia ja võtke istet. nii, ja nüüd järgmine voor kolmas asepresident, kvoorum on meil ikka veel olemas, keegi pole lahkunud, nagu ma siin ka väga hästi näen. nüüd kolmanda asepresidendi kandidaadid, palun. Excusez-moi. Euh, Madame la Présidente, je voudrais m'associer à... proua esimees, mina sooviksin liituda nende eelkõnelejatega, kes teid õnnitlesid ja tahan õnnitleda ka juba valitud aseesimehi kuue NGL fraktsiooni nimel sooviksin mina meie esimehe Lotar Piski kandidatuuri esitada. Lotar Piski on uus liige Euroopa Parlamendis, aga aga ta on üle viieteist aasta töötanud Saksamaa parlamendis kultuurikomisjonis ta on olnud ka õpetaja väga pikka aega, Saksamaal siis. ja ta on õpetanud meediat ja kinoteadust. suur tänu, Hannu! aitäh, eesistuja! tahaksin samuti õnnitleda Timo Soinit vast valitud teist aseesimeest ja ma loodan, et äh, sotsiaaldemokraadid ei tee nüüd ettepanekut, et äh, hääletame nüüd äh, ka järgmise mm, kandidaadi üle, sest me oleme Dehonti süsteemi järgi kokku leppinud ja oleks vägagi elegantne, kui me saaksime siiski järgida seda, mida me oleme kokku leppinud, nii et me peaksime ikkagi toetama äh, härra Priski kandidatuuri ja me peaksime toetama seda, et meil on erinevaid äh, väärtusi, mida me austame, me austame ka kokkuleppeid ja just seda mitmekesisust äh, nii äh, riikide vahel kui kultuuride vahel tuleks samuti toetada, nii et ma, mina omalt poolt avaldan toetust Lothar Biskile. suur tänu ma ei usu või ma eeldan, et Maria teebki nüüd siis selle ettepaneku. Eh, suur tänu, proua esimees. ma tahaksin vastata sellele viitele, et me ei pidavat kokkulepetest kinni, me proovisime, me soovisime lihtsalt hääletust, me ei tundnud seda inimest, me austame teda kuid fraktsioon, mille liige ta on, ei ole väga Euroopa-meelne. ja meil on väga raske usaldada seda fraktsiooni. meie jäime erapooletuks, tahan öelda, et meil ei ole mitte midagi tema vastu ja me kavatseme kõikide esi- ja aseesimeestega koostööd teha. suur tänu, rohkem kandidaate ei ole ja kui ei ole kedagi vastu, siis on härra Piski kinnitatud aseesimeheks. palju-palju õnne kolleeg Piskile. nüüd neljas aseesimees. kvoorum on ikka veel olemas. Äh, küsin nüüd kolleegidelt, kas meil on olemas kandidaat. Hanno, Hanno, kuule, tundub, et sina saadki täna ainult ettepanekuid teha. kiitoksia, puhe. aitäh, esimees, proua Doris. ma märkan, et äh, ma olen täna juba mitu korda sõna saanud ja selleks, et me saaksime sellise parima meeskonna kokku, siis meil on vaja veel ühte nii-öelda jokkerit ja ma tahaksin esitada härra Lükkekaardi Taanist, äh, väga tuntud meedia ja teleisiku. suur tänu, kas on veel kandidaate? ei ole. siis kinnitame härra Lokekaardi. Man darf Herrn Lockegaard bitten, nach vorne zu kommen. mythisch. So, meine lieben Kolleginnen. kallid kolleegid, meie komisjoni juhatus on nüüd täielik. viitaksin veel kord sellele, et minu kõrval siin istuvad need inimesed, keda meil on vaja, kes aitavad meil meie tööd teha, kes aitavad meil nõupidamisi pidada. sekretäriaadi juhiks on Steven Soldo ja tema kõrval istub härra Neidhardt ja veel kõrval Kris Kaan. Need kolm inimest on need, kes teid aitavad, kui te raporteid koostate, lisaks teie endi kolleegidele ja siis on veel terve rida tublisid ja hoolsaid äh, abilisi, sekretäre seal tagumises reas. kindlasti tuleme ühe korra kokku klaasi veini juures, et neid paremini tundma õppida. nüüd järgmine päevakorrapunkt nimelt äh, eelarve. mul on väga kahju, et meil tuleb juba täna teid sundida siin otsuseid vastu võtma, aga viimase ametiaja jooksul me juba rääkisime eelarvest ja septembrikuus tuleb meil juba hääletada meie muudatusettepanekute üle, seda juba esimesel koosolekunädalal, selleks, et meil oleks võimalik neid ettepanekuid sisse viia veel sellel aastal vastuvõetavasse uut, uute eelarvesse. ja sellepärast tuleb meil ka praegu valida eelarveraportöör ja rääkida edasi sellest, mis saab muudatusettepanekutest. ma paluksin teid väga olla nõus minu ettepanekuga. nimelt eelarveraportöör eelmistel aastatel oli meie kolleeg Helga Trüüpel ja ma paluksin, et me jätaksime ta samale ametikohale. ta on seda tööd teinud juba aastaid ja oleks täiesti mõttetu nüüd nimetada keegi, kellel pole mingeid kogemusi, kes peaks hakkama asjaga tutvuma palun mõistke minu ettepanekut ja kui te oleksite sellega nõus, kui keegi siin vastu ei vaidle, siis ma eeldan, et see otsus on niimoodi vastu võetud. suur tänu! kõik teist äh, said esmaspäeval, ei vabandust, homme siiski, ehk siis teisipäeval saadetakse teile eelarve sellisel kujul, nagu ta on meile esitatud ja sinna saate te teha muudatusi. nii et see ettepanek, mille te homme e-kirjadel saate, on selline, mille te peaksite võimalikult täpselt läbi lugema. tegemist on nõukogu ettepanekuga, me võime ja saame seda muuta, aga muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kolmkümmend üks juuli. kuni kolmekümne esimese juulini, kui teil on muudatusettepanekuid, seda saate te teha komisjoni liikmena või asendusliikmena, tuleb teil see muudatusettepanek teha muidu ei ole võimalik seda ettepanekut äh, tõlkida. Äh, me teame, et tõlkevõimsus on piiratud ja sellega tuleb arvestada. nii et kui te soovite teha muudatusettepanekuid, kui te tunnete, et ei jää mitte midagi muud üle, kui teha muudatusettepanekuid, siis tehke seda, aga siis veel selle nädala jooksul. kes aga võib-olla hiljem veel soovib muudatusettepanekuid teha, siis me üritame välja uurida, mis ajahetkeni on võimalik muudatusettepanekuid teha, mida siis aga ei tõlgita, ehk siis, et te peate selle muudatusettepaneku tegema siis kas inglise või prantsuse keeles. seda kuupäeva pole veel paika pandud. meie sekretäriaat äh, üritab äh, selle, et selle tähtaja panna kuskile augustikuu keskpaika, selleks et need, kes soovivad äh, puhkuse ajal eelarvega äh, tegeleda ja mõelda sellele, kuidas seda muuta, mõeldes ka sellele piirangule, mis meile on peale pandud, äh, siis on teil võimalik seda teha kuni augusti keskpaigani, aga siis ainult inglise keeles või ka minu arvates prantsuse keeles. aga siiski tegelege selle küsimusega juba sellel nädalal ja kui tunnete ka pakilist vajadust, siis tehke ka muudatusettepanekud. kolmkümmend üks juuli kell kaksteist null null keskpäeval on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ning septembrikuus kohtume me kõigepealt teisel ja kolmandal septembril. ja siis kuulame proua Trüüpelilt tema arvamust selle nõukogu ja komisjoni ettepaneku kohta. meil toimub pärast seda ka arvamuste vahetus. ning pärast seda on meil võimalik proua Trüüpeli arvamusele teha muudatusettepanekuid kuni üheteistkümnenda septembri keskpäevani. nii et teil on kaks võimalust teha muudatusettepanekuid ja oma mõtteid sisse viia. ning hääletus meie ettepanekute üle, meie ettepaneku üle, mille siis proua Trüüpel kokku paneb ähm, eelarvekomisjoni jaoks, see toimub siis äh, oktoobrikuu koosolekul. kas ma üritas, kas mul õnnestus seda nüüd võimalikult selgelt selgitada? siis suur tänu sellest, et mu ära kuulasite. proua Trüppel andis mulle ka teada, et ta on valmis raportööri rolli jälle enda kanda võtma ja nüüd need nõukogu kärped, mis esimesel lugemisel vastu võeti ja mis puudutavad meie komisjoni, et need nõukogu kärped on sellised, mis ta lükkab oma arvamusest tagasi. seepärast on hädavajalik, et te teeksite muudatusettepanekuid, mis aitaksid tal seda teha. nii et kui teil on küsimusi, eriti mis puudutab nüüd selle protseduuri tehnilist poolt, siis inimesed minu paremalt käelt aitavad teid ja vastavad teie küsimustele. kas komisjon soovib veel midagi öelda? kes on komisjonist kohal, härra Nauts? kus te olete, jah, palun, härra Nauts, teil on sõna. jah, te võite ennast ka tutvustada selleks, et uued liikmed teid tundma õpiksid uh,. Good afternoon, I m Bernard Nauts, I m the tere pärastlõunat, minu nimi on Bernard Nauts ja ma olen siis haridus- ja kultuuri peadirektoraadis vastutav eelarve eest ja nii nagu proua Pakk juba ütles, siis nõukogu on nii nagu tavaks teinud rea ettepanekuid selleks, et kärpida mitmeid eelarveridu võrreldes komisjoni esialgse ettepanekuga ning ma tahtsin teile lihtsalt äh, anda teatud äh, taustainfot nende välja pakutud kärbete kohta. me saame nad põhimõtteliselt jagada kolme rühma, esimene rühm puudutab programmi, mis äh, on seotud koostööga USA ja Kanadaga, meil on haridusvaldkonnas koostöökokkulepped nende riikidega ja tõsi on, et viimastel aastatel on olnud teatud äh, rakendamisega seotud probleeme selle programmi osas, selle eelarverea osas. kuid äh, arvestades uue presidendi äh, ametisse astumist äh, Ameerikas, näeme me võimalusi olukorra parendamiseks, äh, seda siis seoses USA-ga koostööga ning ka Kanadaga on samasugused arengud, nii et juba sel aastal saab tõenäoliselt seda rakendamise kiirust tõsta, sest selle reaga on seotud ka omafinantseering, meie ja meie partnerid siis kõik pakume välja või panustame viiekümne protsendi ulatuses nii et äh, see nõukogu poolt äh, välja pakutud kärbe, kui see jääks jõusse, siis see pidurdaks uuesti seda võimalikku hoogu ja dünaamikat, mida programm on saamas. nii et see on see esimene punkt USA ja Kanadaga koostöö. teine on suhteliselt traditsiooniline, julgen ma öelda, kus nõukogu äh, just siis põhiprogrammides ähm, makseid ja kulukohustusi lõikab, äh, see puudutab kultuurikava, elukestvat õpet ja kodanike Euroopat ning äh, kulukohustusi elukestvas õppes aktiivsete noorte osas ja eelarveid on tegelikult ju vaja täitevametitel selleks, et nad saaksid äh, programme ellu viia, eriti mis puudutab kodanike Euroopat. see on suhteliselt traditsiooniline kärbe ja tavaliselt teie komisjon äh, taastab olukorra nende ridade osas. Äh, maksete signeeringute osas on meie prognoosid tegelikult äh, realismil või reaalsel olukorral põhinevad ja kulukohustuste osas me oleme tõstnud oma halduskulusid protsentuaalselt vähem, kui kogu eelarve protsentuaalne kasv on olnud, nii et meie arvates on need mitte liialdatud ja realistlikud ettepanekud, nii et me tahaksime äh, siin ka paluda teie toetust nende ridade taastamisele. ja kolmas puudutab siis komisjoni külastuste mm, programmi, me saame külalisi või me võtame vastu külalisi kogu Euroopast, nii on see olnud juba mitmeid aastaid ja järgmisel aastal tahtsime katsetada mm, uut algatust, mis puudutab siis äh, kooli vanemate klasside õpilaste külastusi. ja need pilootprojektid, neile oli ette nähtud kolmsada tuhat eurot järgmisel aastal ja seda summat vähendati, aga ma arvan, et see on tegelikult oluline asi. nii et need olid need kolm põhivaldkonda, aitäh. aitäh, Mr Nauts. suur tänu, härra Nauts. kas on kommentaare? jah, palun Madam Chair, I am just looking at the budget lines there and uh... proua esimees, ma olen uus siin komisjonis ja võib-olla ma ei mõista kõike täielikult, aga kui ma näen vähendamist kuuest miljonilt kahele poolele, ja ainus viide, mida ma näen, on siin sport, ja kui komisjon äh, tahab, Euroopa Komisjon tahab nüüd öelda, et me peaksime siin kaheksakümmend viis protsenti vähendama neid kulusid, samas kui äh, nii Valge Raamat kui Lissaboni leping kasutavad äh, kohustuslikku kõneviisi mm, spordi toetamise osas. ja kui see saaks teatavaks äh, Iirimaal, siis päris kindlasti see kahjustaks Lissaboni lepingu vastuvõtmist ja ratifitseerimist, sest see on üks äh, va-, uutest valdkondadest, edendatavate valdkondade osas, lisaks sellele, mis on öeldud valges raamatus, siis äh, sport äh, puudutab ju nii kultuuri, haridust kui ka tervist ja me peaksime tegelikult siin äh, vahendite kättesaadavust suurendama, mitte vähendama kaheksakümmend viis protsenti. suur tänu, kallis kolleeg, me ei hakka täna eelarvet arutama, me teeme seda septembrikuus, aga ma võin teile kinnitada, proua Trüppel teeb just seda, mida te soovite. nimelt, et ta lükkab need kärped tagasi ja teil on õigus, see parlament siin on juba aastaid ja mina olin esimene raportöör, kes seda nõudis, et äh, sport võetakse nendesse lepingutesse sisse, nüüd on asi nii kaugel ja otse loomulikult nõukogu soovib kärpida, sellepärast et neile pole sport kunagi meeldinud seal lepingutes. nüüd on aga sport lepingutes sees ja sellepärast me võitleme ka selle eest. suur tänu selle viite eest, ma arvan, et Paul Schmidt ja ka teised, kes siiamaani nagu ka Ivo Pellet on selles valdkonnas, spordivaldkonnas äh, tegelenud, et nad leiavad nüüd kaasvõitlejaid selleks, et leida raha spordiprogrammidele. nüüd veel üks küsimus, mis on teie dokumentides, laiali jagatud dokumentides, nimelt meenutaksin teile, et ärge jätke neid dokumente siia, vaid võtke kaasa, seal on nimelt juhis uutele liikmetele ja assistentidele, see on väga vajalik dokument, see on esimene kord, kui selline asi on kokku pandud ja ma tänan sekretäriaati, et see dokument kokku pandi alguses on uutel liikmetel elu väga raske ja siin on äh, väga hea selgitus selle kohta, kuidas meie komisjon töötab, nii et äh, vaadake see dokument läbi, jätke see alati enda kirja, kirjutuslauale, et saaksite ikka ja jälle seda üle vaadata, sellepärast et siin on praktilisi viiteid selle kohta, kuidas me töötame ja seal on ka terve rida inimesi, kelle poole pöörduda, kui teil on vaja abi. nüüd äh, veel üks asi meie komisjoni töökalender kahe tuhande üheksandal aastal, kaks tuhat üheksa, jah, siiski kaks tuhat üheksa. me, see töökalender on vastu võetud juba, aga seda tegi veel vana koosseis ennetavalt siis ja vaadake nüüd see nimekiri üle, need on koosolekud, mis toimuvad septembrist aasta lõpuni ja ma paluks, et te oleksite nendega nõus, sellepärast et kui me siin hakkame vastu vaidlema, siis äh, läheb äh, problemaatiliseks kogukoja töö, nii et olge sellega palun nõus. kolleeg, palun, teil on sõna Una, una sola osservazione sul, sul calendario, siccome è previsto üks tähelepanek seoses ajakavaga, kuna siin on öeldud üheksas november ja kuna tead, teate ilmselt äh, paremini kui mina, et see on äh, kahekümnes Berliini müüri langemise mm, aastapäev, siis väga paljud meist ei saa kahjuks siin kohal viibida, siis sel ajal on, äh, toimuvad erilised üritused selle kuupäeva äh, puhul ja see võib takistada meil koosolekul osalemist. nii et ma tahtsin lihtsalt äh, teada, kas võib-olla on võimalik ähm, korraldada seda kümnendal või üheteistkümnendal, üheksanda novembri asemel, kuna see on väga oluline päev kõigile Euroopas ja ma arvan, et me peaksime seda austama. Äh, ma saan sellest aru, eriti sakslasena kui keegi pole vastu, siis me üritaksime seda kuupäeva muuta. lükata edasi seda kas kümnendale või üheteistkümnendale, me üritame tõesti. ma ei tea, kas meil see õnnestub. me peame arvestama ka tõlkidega ja ruumidega. härra Boris ja siis härra Martin. palun, härra Boris. można z jedną e, sugestią, tak się składa, że jedenastego listopada jest jah, suur tänu. mul on üks soovitus üheteistkümnes november on Poolas riiklik püha. nii et äkki te siiski ei lükkaks seda üheteistkümnendale novembrile? kallis kolleeg, probleemiks on nimelt see, et meil on kogu aeg pühad, homme on Belgias suur-suur rahvuspüha ja me peame sellegipoolest tööd tegema. ja neljateistkümnendal juulil töötasime me Prantsusmaal Strasbourgis. üheksas november on sellel aastal midagi erilist, sellepärast et äh, meil on kahekümnes aastapäev, järgmisel aastal me enam ei arvesta selle kuupäevaga. ma üritan nagu öelda, et ma saan ka teist aru, aga te saate vabanduse, kui teid ei ole kohal. härra Martin, palun. jah, suur tänu, proua esimees, mul on üks küsimus, mis puudutab informatsiooni, eriti puudutab see uusi liikmeid. kas on mingi tava selle kohta, millal koosolekud tavaliselt toimuvad, kas need on esmaspäeval või teisipäeval või pigem neljapäeval, kas meil on mingeid teatud äh, traditsioone paigas selleks, et me saaksime juba teha esimesi plaane kahe tuhande kümnenda aasta esimeseks poolaastaks? ma arvan, et mina olen üks esimesi, kes ütleb, et mida kiiremini on selgus majas, selles osas seda parem. suur tänu, meil ei ole mitte mingeid eeliseid äh, meil on siin praegu täiesti juhuslikult kolm korda esmaspäev ja teisipäev. nüüd eeloleval poolaastal, eelmisel poolaastal saime me kokku pigem teisipäev, kolmapäev. kui soovite, võime me üritada paika panna teatud äh, kuupäevad, nagu näiteks, et kohtume esmaspäev, teisipäev või siis pigem kolmapäev, neljapäev. aga et me siis umbes teaksime, jah. minugi poolest seda võib teha, aga seda ei saa teha mit-, ei mina ega ka sekretäriaat, tegemist on mit-, erinevate komisjonide mosaiigiga ja me peame nüüd äh, vaatama paika. jah, ma saan aru, et kui te olete mitmes komisjonis liige, siis te peate ka mõtlema, kuhu te lähete. muidugi mulle meeldiks, et te tulete ikkagi meie komisjoni, aga kui teises komisjonis on hääletus, siis ma saan aru, et te ei tule siia kohale. ja ega minagi saa alati kohal olla, selleks ongi mul ju siin ka aseesimehed jah, ma kirjutan selle soovituse üles, aga ma ei tea, kas ma saan teie soove täita. jah, veel kord palun. Prantsuse kolleeg. jah, suur tänu ja palun vabandust. tahtsin lihtsalt ühte asja veel öelda. nimelt neljateistkümnendal juulil toimus meil koosolek, üheteistkümnes november on ka äh, relvarahu tähistav päev, nii et me peaksime olema ka seal tõesti ettevaatlikud, ärgem unustagem, et sellel päeval lõppes Esimene maailmasõda. jah, kui meil jah, aga meil on probleem, et me ei saa me kõikide pühadega arvestada, me võime nende pühade peale küll mõelda, aga me ei saa sellepärast oma koosolekute aega muuta. see soov üheksanda novembriga tuli sellepärast, et kakskümmend aastat tagasi langes Berliini müür, see on tõesti üritus, mida tuleb tähistada, teistel päevadel peaks olema kurvad hoopis. aga see on tõesti üks päev rõõmustamiseks, see on korralik pidupäev jah, ma olen nõus sellega, et kui te soovite, et me ei teeks midagi, siis jah, aga kui ma teie otsa vaatan, siis ma saan, mulle jääb pigem siiski mulje, et te olete minuga nõus. jah, palun, proua kolleeg. jah, saksa keeles ja otse loomulikult on see väga tähtis ja minu riik on väga tähtis. eks igaüks vaatab seda oma perspektiivist. mõndade jaoks on tähtis kommunismi langemine, teiste jaoks on äh, rahvuspühad äh, ja Saksa perspektiiviks on selleks müüri langemine ja meil on väga hea meel, et see müür langes aga me peame siiski oma rütmi säilitama, töörütmi säilitama ja praegusel hetkel ootavad meid ees väga tähtsad küsimused ja me peaksime nüüd mõtlema, millised riiklikud pühad on tähtsamad kui teised. ma tean, et sinu jaoks on see suureks väljakutseks, aga ma kardan, et jäägem lihtsalt oma töökalendri juurde. see on vägagi selge ettepanek. mina ei teinud seda ettepanekut, selle ettepaneku tegi muide äh, kolleeg, kes ei ole sakslane. Fatima, palun. Inviterei kolleegi prima di discutere sull'undici novembre kallid kolleegid, enne kui me hakkame üheteistkümnenda novembri üle aru pidama, siis vaadakem oma töökalendrit. üheteistkümnendal ja kaheteistkümnendal novembril toimub minitäiskogu, nii et meil ei ole siin midagi arutada ei ole mitte mingit mõtet siin selle üle aru pidada, see on siin kirjas, vaadake oma kalendrit. nii et lihtsalt leidke pilk sinna. ehk me lõpetame nüüd arutelud, ütleb proua esinaine. ma teen ettepaneku, et me ei muuda mitte midagi koordinaatorid on valitud, koordinaatorid peavad seda tööd tegema, nendega me arutame seda küsimust ja siis näeme, kas meil on võimalik midagi muuta või mitte sest muidu need arutelud siin ei lõpegi. kõik on tähtis, mõned asjad on küll õudsed, mõned asjad jälle ilusad ja me ei saa kõiki, kõikide pühadega arvestada. nii, meie järgmine koosolek toimub Brüsselis teisel ja kolmandal septembril. ehk siis teisel ja kolmandal septembril tulete puhanuna puhkuselt tagasi koos ideedega eelarve kohta. soovin teile suurepärast puhkust, puhake valimiskampaania vintsutustest ja me teame ka vintsutustest, mis on siin alguse kaasas olnud, tänan ka kõiki tõlke ja ma loodan, et järgnevatel aastatel te ei tee minu elu väga raskeks. suur tänu ja kohtumiseni! nägemist!